niisiis, daamid ja härrad. ma näen, et mõned saadikud on siia saali sisse hiilinud. tere tulemast meie väikesele kuulamisele, mis puudutab sadamateenuste määrust täpsemalt siis turu juurdepääs sadamateenustele ja sadamate finantsläbipaistvus. meil on siin täna kolm väga lugupeetud kõnelejat. tegelikult viis härra Richard Bird, tema esindab Ühendkuningriigi suuremate sadamate kontserni Stefano Bernaldo, kuigi eelmine kord ma nägin, et tema nimi oli Ronaldo, tema esitab Veneetsia sadamapidajat ja nagu me teame, seda juhib meie komisjoni endine esimees Paulo, siis härra Viktor Schoenmakers Rotterdamist. jah, sadamate teemat ei saa Euroopas ilma Rotterdamita üldse käsitleda siis Anna-Leena Mägila, kes esindab siis Soome sadamaid ja Jean-Claude Terrier, kes on siis Marseille sadama direktor meie kuulamise struktuur on natukene muutunud, kõigepealt äh, kuulame ära ühe kõneleja, siis äh, esitame talle küsimusi ja kuulame vastuseid, nii et, et võtame täna kõik esinejad ühekaupa ette. kõigepealt siis äh, Richard, paluksin sinul alustada ja Richardi puhul mulle meeldib see, et Äh, kui ta, et kui ma sisse tulin, ta ütles, et te, te käite kõneajaga ilmselt väga karmilt ümber ja, ja selline suhtumine mulle meeldib, nii et, et Richard, äh, palun siis viis minutit Ühendkri-, Kuningriigi suurimate sadamate kontserni kohta. aitäh, esimees, ja tahaksin tänada komisjoni selle kuulamise korraldamise eest. minu arvates on tõesti suurepärane, et meil on selline võimalus siin esitada sadamate seisukohta selle määruse teemal. on lausa kahetsusväärne, et meil ei toimunud äh, selliseid konsultatsioone enne, kui määruse ettepanek esitati äh, kõigepealt räägiksin, mida ma siis viie minuti jooksul äh, käsitlen räägin siis meie taustast, meie sadamad toimivad võib-olla natukene teisiti kui mujal, siis räägin mõningatest probleemidest, mis meil selle määrusega seonduvad ja siis raportööri küsimused. niisiis Ühendkuningriigis oleme me kõige suurem sadamateenuste pakkuja ja meie sadamad on kõige suuremad Euroopas nii tonnaaži kui ka muu poolest. meil on sada kakskümmend kaubasadamat, nelikümmend neli neist kuuluvad üle-euroopalisse transpordivõrgustikku, nii et, et see määrus mõjutab meid üsna tugevalt sadamad on siis eraomandis või neid juhatavad siis eh, iseseisvad organid ning need rahastatakse eraraha, sektori rahaga, nii et nad tegutsevad nagu ettevõtted. ja see on olnud Ühendkuningriigi valitsuse poliitika kogu aeg. Eh, nimelt, et sadamad peavad toimima ilma subsiidiumiteta ning peab olema tugev konkurents sadamate vahel Äh, sadamad annavad väga suure panuse meie majandusse, hiljuti viidi läbi uuring, äh, mis näitab et, et üheksakümmend viis protsenti Ühendkuningriikide rahvusvahelisest kaubandusest käib läbi sadamate. Nad äh, aitavad kaasa olulistele tööstusharudele ja energeetikasektorile ning nad on suured töökohtade loojad ning nende panus SKT-sse on üle, on üsna suur Äh, selle kaardi üksikasju te tõenäoliselt ei näe, aga see näitab, et meil on väga palju sadamaid äh, üle kogu riigi. ja enamik neist sadamatest asuvad vaid saja kilomeetri kaugusel üksteisest, nii et, et nende vahel on üsna suur konkurents ning see loomulikult on väga oluline äh, sadamasektori arengule Ühendkuningriigis me oleme arenev eh, majandusharu suurte investeeringutega. üks uuring kinnitab, et eh, sadamad investeerivad umbes nelisada miljonit eurot aastas. Eh, me oleme saavutanud olulist tootlikkuse kasvu nelikümmend protsenti kõrgem kui Ühendkuningriikides keskmiselt. meil on oma töötajatega väga tugevad suhted, me oleme ohutuse ja keskkonnanäitajate alal palju teinud ning oleme parandanud siis sidemeid sisemaaga läbi maanteede, raudade ja meil on Konkurentsiamet, mis vaatas kahe tuhande kümnenda aasta sadamad üle ja ütles, et selles sektoris konkurents toimib hästi. niisiis, nii palju taustast mida me nüüd arvame sadamateenuste määrusest? me tootame selle määruse põhimõtteid, et tuleb pöörata tähelepanu turutõrgetele ning tuleb äh, seal, kus vaja, tugevdada konkurentsi ja tootlikkust suurendada. aga meile valmistab muret see, et see Äh, määrus hakkab takistama ka neid valdkondi, kus sadamad hästi toimivad, näiteks Ühendkuningriikide sadamad to äh, toimivad hästi ja näiteks äh, turu juurdepääsu sätted tekitavad lisabürokraatiat, täiendavaid kulusid ja konflikte olemas olevate seaduslike ja lepinguliste struktuuridega valitseb suur ebakindlus selles osas, kui sadamad osutavad ise mõningaid teenuseid ja Äh, samuti äh, on probleeme sätetega, mis puudutavad kasutajate ja sadamapidajate vahelisi läbirääkimisi. Äh, sadamad ei saa enam tek-, tegutseda kui ettevõtted, tasa, tasude osas on ka suur ebasegadus ja kui luuakse see sõltumatu järelevalveorgan, siis tekib uus kiht bürokraatiat ja kogu see ettepanek ei ole piisavalt paindlik. me soovime tõhusust äh, Ähm, ja paindlikkust, ähm, aga äh, see määrus praegu on justkui hullusärk, mis seab meile piiranguid äh, ja niimoodi on meil tulevikus väga raske investeeringuid ligi meelitada, seega me palume, et see määrus võetaks tagasi või vähemalt peatatakse arutelud selle teemal, et me saaksime äh, hinnata, kuidas näiteks uued riigihangete reeglid ja kontsentsioonid mõjutavad sadamaid ja kuidas mõjutavad olukorda uued riigiabi reeglid Äh, äh, see ettepanek ei tohiks takistada Ühendkuningriigide hästi toimivaid sadameid ja nüüd kümme sekundit selleks, et vastata raportööri küsimustele, ma tõesti vabandan, et nii vähe aega selleks on. Äh, kõigepealt, mis puudutab selle määruse ulatust, siis meie arvates need turu juurdepääsusätted ei ole Ühendkuningriigi sadamate jaoks olulised ja mis muudutab nüüd neid sõltuvaid teenusepakkujaid, artikkel üheksa, siis neil säte on liiga äh, kitsas ja ei äh, kajasta juhtumeid, kus sadamad küll ise teenuseid osutavad, aga mitte avaliku teenindamise kohustuse raames. ja ma arvan, et mis puudutab tasusid, siis normaalsed turureeglid peaks siin kehtima. nüüd, mis puudutab eraomandis olevaid sadamaid, see on Ühendkuningriigi puhul eriti oluline teema. me Äh, peame vaatama, kas neid oleks võimalik kuidagi siit määrusest välja jätta, väga hoolikalt peab äh, vaatama sõnastust Äh, meie arvates oleks ikka parem see määrus tagasi võtta, asju põhjalikult arutada ja siis otsast peale alustada. ja mis puudutab lõpuks järelevalveorganit, siis ma arvan, et meil Ühendkuningriigis on järelevalvega asjad kõik korras, meil on konkurentsikomisjon ja äh, ausate kauplemistavade büroo, nii et, et meil ei ole vaja veel mingeid täiendavaid organeid, suur tähelepanu, äh, tänu tähelepanu eest ja jään ootama küsimusi. aitäh, Richard ja ja kõigepealt esimesena saab sõna raportöör ja siis, kui ülejäänud soovivad küsimusi esitada, siis andke lihtsalt märku. härra Fleckenstein, kas teil on härra Birdile küsimusi? No not yet, very good. veel mitte. kas eh, kellelgi on küsimusi, see võib olla ka lihtsalt tähelepanek. ei pea olema küsimus, võib olla tähelepanek. jah, lühidalt ma usun, mis puudutab eraomandis olevaid sadamaid, siis tuleb siin eristada eh, nende asjade vahel, kus avaliku sektori rahastus mängib teatud rolli ja sellised, kus eh, siis tegeldakse ainult mm, erasektori eh, rahastusega. teiseks, monopolid on üsna, üsna halb asi tarbijale, ükskõik kas tegemist on erasektori või avaliku sektori monopoliga. nii et seda tuleb samuti arvesse võtta. härra Kuhn, palun. aitäh, härra esimees, mind huvitaks, kuidas on lootsimine lootsimisteenuse reguleeritud Ühendkuningriigis äh, kas äh, lootsid äh, on siis avaliku, avaliku sektori kätes või erasektori kätes, kuidas on lood äh, laevade tankimisega, kas tegemist on avaliku sektori investeerimise, investeeringutega, kas need on eraldatud erasektori investeeringutest või on tegemist segamudelitega kas siis äh, erakätes olevad äh, sadamid osaliselt äh, investeeritakse ka avaliku sektori vahenditega, aitäh? härra Bradburn, aitäh, Brian, mul on tegelikult väga lihtne küsimus ja härra Burr tegelikult sellele juba viitas ka ühel oma slaidil. kas mul on õigus, kui ma arvan, et igatahes vaatamata sellest, millised on need direktiivi ettepanekud eh, ei eh, käi Ühendkuningriikide sadamad enam eh, Euroopa Liidu konkurentsiõiguse alla. aitäh, kas keegi tahab veel küsimusi esitada, siis ma esitan ise küsimuse. Richard, minu küsimus on järgmine. sa kõnelesid erasadamatest ja finantsläbipaistvused. kas Ühendkuningriikide sadamate jaoks on mingeid probleeme? Äh, selle ettepanekuga, mis puudutab finantsläbipaistvust, arvestades neid probleeme, äh, mis teil on näiteks konkurentidega, äh, kas ei teki probleem, kui konkurendid teavad, mida te, mis tasu te ühe või teise asja eest võtate? ja minu teine küsimus, aga vahepeal ma pean endale teed muretsema. no that's all great. That's okay. No. That's um, I'll have a coffee, please. I'll risk it. Yeah. I'll risk it with uh, I forgot my tea bag, you guessed. jah, te saite aru, et ma unustasin oma teekotikese koju täna. jah yeah., and the, the, the, the second uh, point I have is. ja teine küsimus. Te viimase kolmekümne minut-, sekundi jooksul ütlesite väga jõuliselt, et see ettepanek tuleks tagasi lükata kogu täiega kas te võiksite natuke põhjalikumalt seletada, miks te seda arvate, sest meie nimetame seda nii-öelda tuumavariandiks. Äh, seda tasub mõnikord äh, kasutada, aga need tõsiste näoga, tõsiste nägudega mehed siin äh, ootavad meilt midagi muud, nii et, et äkki te selgitasite, miks me peaksime selle ettepaneku ikkagi tagasi lükkama, aitäh! aitäh, esimees! jah, ma, ma arvan, et mind on igasuguste nimedega nimetatud, aga tuumasõja kuulutajaks veel mitte. aga igatahes teie küsimus on eh, väga asjakohane, aga vastan küsimustele sellises järjekorras, nagu nad esitati. kõigepealt raportöör härra Fleckenstein eh, tegi siin väga hästi vahet erinevate olukordade vahel, siis selliste olukordade vahel, kus sadamaid rahastatakse erarahaga ja kus neid rahastatakse nii erasektori kui avaliku sektoriga rahaga. Ühendkuningriigi sadamad on kõik erarahaga rahastatud, väga vähe on meil riigi raha ja see on mõeldud ka konkreetseks otstarbeks, enamasti keskkonnaalasteks asjadeks, selleks, et et kaubad siis tõesti liiguksid rohkem merd ja raudteed mööda ja mitte maad mööda ja samuti regionaalse rahastamise raames saame me riigi raha, aga igapäevane tegevus on siis, tugineb täielikult erarahastamisele küsimus monopolide kohta oli ka väga hea, jah, loomulikult, kui ollakse monopoolses seisundis, tulgu raha siis erasektorist või avalikust sektorit, see tekitab kasutajate jaoks probleeme ma arvan, et see kaart, mida ma siin näitasin, äh, näitab, et Ühendkuningriigis meil on selline struktuur, mis võimaldab konkurentsi ja niimoodi kindlasti arvasid ka meie konkurentsiasutused, kui nad paar aastat tagasi põhjaliku uuringu läbi viisid. loomulikult võib esitada küsimusi konkreetsete monopolide kohta aga selleks meil on olemas ka Konkurentsiamet ning nemad siis tegelevad kaebustega, kui see peaks vajalikuks osutama. härra Kuun esitas küsimuse pilooditeenuste kohta, vabandust, lootsiteenuste kohta. meie lootsid on siis sadama poolt otse tööle võetud, nad on siis kas sadamatöölised või nad on siis füüsilisest isikust ettevõtjad, kes siis äh, Äh, osutavad lootsiteenuseid, need on kaks varianti, nii et, et meil ei ole sellist olukorda, kus meil tuleb sadamasse mingi lootsiteenuste firma ja hakkab oma teenuseid pakkuma. E, meie äh, lootsid on selle ettepaneku pärast mures ja mulle tundub, et nad pole ainsad, kes mures on. Äh, ma loodan, et vastasin kõigile härra Fleckensteini küsimustele härra Bradboni küsimus, jah, teil on täiesti õigus, Ühendkuningriikide sadamaid, sadamatele kehtivad ka Euroopa Liidu konkurentsireeglid ja riigihangete reeglid, kontsessioonide direktiiv, mis just läbi läks, hakkab kehtima ka Ühendkuningriigi sadamatele Äh, kui need kontsessioonilepingud ületavad teatud äh, künnist ja see on tegelikult äh, vägagi suur muutus sadamatele mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid üldisemalt. tegemist on direktiiviga, mis ei ole veel lõplikult heaks kiidetud ning see mõjutab meid väga tugevalt ja ma tean, et see meie arvates peaks väga põhjalikult läbi vaatama, kuidas see ettepanek ikkagi sadamaid täpselt mõjutab, enne kui me hakkame tegema mingeid ettepanekuid teenuste reguleerimise osas. sellepärast, et neid teenuseid puudutab ju ka, katab ju ka kontsessioonide äh, direktiiv, nii et, et siin tekib üsna palju selliseid äh, probleeme. esimees, nüüd teie küsimused kõigepealt, mis puudutab läbipaistvust mis puudutab Ühendkuningriiki, siis äh, see on selle määruse äh, osa, mis meile kõige vähem probleeme valmistab. aga meil Euroopas juba kehtib selline põhimõte, et äh, meil on olemas läbipaistvuse aruandluskohustuse direktiiv, nii et, et et rahvus, riiklikud rahvusvahelised standardid on juba olemas ja riigiabi küsimustes äh, on loomulikult mingeid sätteid vaja. niisiis äh, me leiaksime, et, et mõned elemendid siis sellest määrusest äh, alles jääksid ning meie loomulikult eelistaksime väga tugevalt et see määrus tagasi võetaks ja hakatakse asjaga otsast peale. ma arvan, et siin on väga palju selliseid küsimusi, kui me neid arutaksime konstruktiivselt ja avameelselt, saavutaksime eh, palju parema tulemuse, eh, suudaksime eh, leida mõistliku viisi, kuidas edasi liikuda, mis arvestaks ka selliste suurte erinevustega, mis Euroopa Liidu sadamates on Äh, kindlasti teised kõnelejad räägivad hoopis teistest asjadest äh, ja kahju on, et me oleme silmitsi väga konkreetse ettepanekuga, mida ma äh, kirjeldasin kui hullusärki. nii et, et siit tulebki see meie tuumarelvastrateegia, aitäh. kas, kas sa tahad midagi küsida, muidu tee ruttu, muidu jääme ajasma. jah, ma teen tõesti väga lühidalt et mul on ainult üks küsimus, milles oleme ilmselt ühel meelel, et me võime rääkida sellest, millised need kriteeriumid on, millega see hinna läbipaistvus saavutada, kuid konkurents peab igal juhul olema võimalik ja peab olema võimalik atraktiivsete pakkumiste abil äh, siis ähm, lasta tarbijal valida nii et konkurents peab igal juhul säilima. okei okay,, thank you, I don't know, do you wanna? väga hea, kas te tahate sellele vastata? jah, ma ütlen, et ma olen teiega täiesti nõus. aga kahjuks määruse kolmas peatükk eh, segab ka eh, sellesse protsessi ennast. Eh, jah. me täname esinejat ja meil oli nüüd eh, järgmine kõneleja pidi olema Paulo Costa, aga nagu te näete, ta on saatnud palju ilusama mehi siia, kui Paulo on enda asemel. siin on Stefano Bernaldo, kes esindab eh, Veneetsia sadamapidajat ja viis minutit on sõna teil. suur tänu, härra esimees mina eh, püügin, püüan rääkida sama Äh, sama täpselt nagu eelkõneleja, räägin teile Itaalia sadamate süsteemist. alustan otse maid äh, nende teemadega, mis puudutavad tänast kuulamist, mis eh, eh, finantsläbipaistvus ja sadamateenused. minu arvates ei saa me käsitleda seda teemat Eh, kas, me ei saa seda teemat käsitleda sellises kontekstis, nagu on määruse poolt ette nähtud. kui me räägime majandusest, siis on täiesti eh, vastuvaidlematult tõsi see, et praegusel hetkel eh, nii ülemaailmne kui Euroopa merendus puutub kokku kahe nähtusega on suured laevad, ja nad kasutavad ära mastaabisäästu ja laiendavad niimoodi oma turgu. Nemad on kliendid erinevates sadamates. ja see suurendab sadamate vahelist konkurentsi sellepärast et siiani tegeles konkurentsiga eh, sadamapidajad omavahel. kõigepealt nüüd majandusküsimused ja siis eh, õiguslik raamistik. me arvame, et eh, see määrus läheb juba sinna valdkonda, mis on reguleeritud millised on siis meie arvates eh, meie jaoks olulised eesmärgid, mis selle määrusega saavutatakse ja kuidas see loob võrdsed tingimused konkurentsiks, see on üks asi, mis meid väga huvitab. sest et konkurentsiküsimusi saab ainult rakendada eh, eh, ühenduse tasemel mis puudutab eh, määrust ennast, siis eh, ma nimetaksin seda, mis sobib kohtu, kokku minu tabeliga, mida te praegu näete. siin näete te eh, mere poolelt, mere poolt vaadatud asja, tegemist on siin valitsuse poolt pakutud teenustega, nii et, et sadamapidajad Eh, iseenesest eh, omavad ainult väga eh, piiratud pädevust. kõik, mis puudutab sadamat merepoolsest küljest. seda kontrollib sadama haldaja väga piiratult ja mulle tundub, et see määruse ettepanek peaks mõtlema sellele, kuidas raamistikku laiendada, kuidas suurendada sadamapidaja pädevust selleks, et suurendada üldiseid juhtimisvõimalusi ja võimalust hallata konkurentsi. mis puudutab teenuseid, siis Äh, meile tundub, et kõik teenused peaksid äh, olema kaetud äh, siseturu üldiste reeglitega ja sellepärast peavad nad olema kõik selle määruse kohaldamisalas, siin ei tohiks olla mitte mingeid erandeid. see idee, mida meie peame määruses õigeks, on see, et siin on pandud paika definitsioonid Euroopa tasemel on olemas ühine reeglistik ja seda saab kohandada kohalikul tasemel vastavalt riigi vajadustele. nii et, et on üldised reeglid, mida, eh, mis on pandud paika Euroopa tasemel ja otsused tehakse kohalikul tasemel. meie arvates on see õige. sellel slaidil on välja toodud mõned punktid. me peame vältima olukorda, kus eh, tõmmatakse joon eh, nüüd eh, mere ja infrastruktuuriteenuste vahel, mida sadam pakub. me peame infrastruktuuri, tähendab, ma tahan öelda seda, et me ei tohi mitte mingil juhul alahinnata ka reisijaid, sest neid ei tohi käsitleda kaubana neid tuleb samamoodi maksustada, nii nagu kaupa. aga vaja on ka läbipaistvat hinnakujundust. E, nendel juhtudel, kui rakendatakse lisatasusid, see annab, e, just tagab selle konkurentsivõime. aga praegusel hetkel asjad nii ei ole. hinnad ja lisatasud ei põhine mitte e, hinna piirangul. aga nüüd ma lähen edasi, sest aega on vähe. praegusel hetkel ei ole ma nõus eh, teiste kõnelejatega. minu arvates peab olema üks Euroopa tasandi järelevalveorgan, kes garanteerib, et mereküsimustes kasutatakse Euroopa lähenemist nii et eh, see Euroopa tase jõuab riikide tasemele, et Euroopa eh, poliitikat rakendatakse ellu kohalikus kontekstis. Eh, täpselt samamoodi, nii nagu Ühendriikide Federal Maritime Commission seda teeb. tema töötab välja poliitika ja seda ei peeta mitte mingisuguseks turu solkimiseks ja eh, ma vabandan, et ma nii kiirustama pidin, sest aega oli vähe. suur tänu. kas on küsimusi? kas on küsimusi härra Bonaldole? härra Flenkenstein. jah, äh, kui te rääkisite järelevalveorganitest, ütlesite, et need ei peaks olema riiklikud, vaid äh, peaks olema organiseeritud laiemal tasandil, siis äh, minul on küsimus, et praegu rakendav või teostab järelevalvet selle määruse rakendamisele komisjoni liikmesriigid, nemad on selle eest vastutavad. miks meil on vaja üldse järelevalveorganit selle küsimuse jaoks? jah, meil on vaja mingit laadi järelevalveorganit, kas või selleks, et olla kontaktpunktiks, ähm, aga mulle tundub, et selles küsimuses on äh, selline järelevalveasutus üleliigne, sest on komisjon, liikmesriigid ja meil ei ole üheski teises sektoris sellist järelevalveasutust. härra Bradford, palun <clears throat> yeah, um, uh,. kui mina nüüd sain õigesti asjadest aru, siis te nimetasite oma märkustes seda, eh, te nimetasite terminit managed competition, ma ei tea, mida te tähendate võib-olla te hoopis eh, tahate eh, mingit regulatiivset kontrolli eh, konkurentsiprotsessi üle, kui on konkurents, siis on konkurents ja see on juba üksikute sadamate vahel ja sadamate vahel erinevates riikides. ma arvan, et konkurentsi kuidagimoodi haldama ei pea, konkurents põhineb turul. proua Maisner. jah, suur tänu. mul on kaks küsimust esimene, härra Ronald, kas on võimalik, et te olete tegelikult äh, vägagi rahul selle ettepanekuga. minu jaoks kõlas see niimoodi. tundub, et teil ei ole eriti kriitikat ja meil on muidugi oluline ka kuulda seda, kuidas näevad äh, asja sadamate pidajad, kas neil on vastuväited või mitte, tundub, et äh, teil ei ole väga midagi selle vastu. teine küsimus äh, Te ütlete, et oleks hea, kui oleks Euroopa tasandil järelevalveorgan, sarnaselt nagu Föderaalne Merenduskomisjon Ühendriikides. kas te arvate, et selline järelevalvestus peaks üldiselt sadamapoliitikat äh, haldama? sest mitte kõik sadamad ju seda äh, väga ei järgi, ma ise olen Hamburgi lähedalt pärit, nii et äh, seal on asjad natuke teistmoodi. suur tänu, mina esitan ka küsimuse, ütleb esimees ma ei tea, eh, kuidas see, kas see, me ei kuulnud õigesti või igatahes pärast seda, mida küsis härra Bradburn, mulle tundub, et teie arvate, et see ettepanek ei lähe piisavalt kaugele. Teie arvate, tähendab, et kaup peab olema eh, ja üldse kaubakäitlus peab olema osaks sellest määrusest ausalt öeldes ma ei tea, kuidas me selle sadamapaketiga hakkama saama, kui sealt nii palju asju on äh, puudu. aga ma ei ole päris kindel, milline on teie positsioon. kas teie arvate, et need osad, mis on välja võetud ja siis kaubakäitlus on üks sellest äh,, leiate heakskiitu või mitte? härra Komatsakos, palun. kaks küsimust. minu esimene küsimus on see, kas teie arvate, et määrust on arutatud? kas te kuulete tõlget, küsib kõneleja minu esimene küsimus on selline teie arvates alustan uuesti. kas teie arvates see määrus teeb halduse keerulisemaks, et tekitab rohkem probleeme, kui nii, kui meil enne oli, mis te sellest arvate? kas see määrus suurendab või vähendab halduskoormust. ja mu teine küsimus ja ma loodan, et nüüd te kuulete eh, tõlget kreeka keelest. minu teine küsimus on siis järgmine. kui on nüüd uus määrus, kas te usute, et Euroopa sadamad on valmis hakkama saama laevade hiigelmõõtmetega ja kas suuremate lastide ja suuremate laevade käsitlemine on, käitlemine on tõesti korralikult läbi mõeldud selles määruses ja nüüd ma palun vastake nii kiir-, nii lühidalt kui võimalik, ütleb esimees. suur tänu. aitäh küsimuste eest. püsin, püüan vastata esitamisjärjekorras. kõigepealt haldusüksus võib-olla ma ei selgitanud asju väga täpselt. lugu on selles ja praegu ma vastan härra Fleckensteinile. loomulikult äh, iga riik reguleerib neid valdkondi, mis puudutavad konkurentsi õigust. aga tegelikult eh, niimoodi võib tekkida niisugune erinevus maade vahel sama küsimuse lahendamisel. et tegelikult on vaja küsida, kuidas eh, rakendatakse seda määrust eh, vastavalt oma harjumustele ja kogemustele. tegelikult kui ühtlustamist ei ole, siis äh, tekivad erinevused äh, maade vahel, sest mõned riigid on rohkem äh, turule orienteeritud nagu põhjas, aga lõunas käsitletakse teemasid erinevalt ja sellepärast erinevad ähm, ja sellepärast tekivad riikides erinevad lahendused. nüüd, kui on määruse rakendamise puhul vaidlus kahes erinevas riigis, sest mõlemal on eh, erinev eh, sadamate süsteem, tekivad suured probleemid. sest inimesed ütlevad, et eh, milline maa siis otsustab, milline riik otsustab, kuidas rakendada määrust ja sellepärast me arvame, et Euroopa tasemel Äh, on äh, vaja mingisugune organ, see ei pea olema midagi superbürokraatlikku, vaid lihtsalt, et oleks üks niisugune võimalus äh, selliseks ühtseks järelevalveks, mis tagab konkurentsi ühtsuse erinevate riikide puhul sest alalõpmata on riigid omavahel vastuolus. ja mida siis teha, kui tekib vaidlus? ja tegelikult see vastab ka eh, teatud määral järgmisele küsimusele, mis puudutas eh, järelevalveorganit. konkurentsi, eh, konkurents turul vajab järelevalvet turu järelevalve ja konkurents on prioriteedid Euroopa institutsioonide jaoks ja see ei tähenda seda, et et turgu sunnitakse midagi tegema, vaid pigem ühesõnaga viidatakse arengule teatud suunades, mis aitab kasvu eh, taas elustada. see ei ole eh, kontroll mereturu üle, aga teatud määral on seda vaja teha, sest eh, laevandus elab teatud tingimustes ja eh, seal tekib probleem sadamatega, kes näiteks ei äh, äh, paku piisavat juurdepääsu turule. ja ma tegelikult ei üldse väidagi, et see oleks kõige parem lahendus. ja nüüd viimane küsimus, mille esitas teie esimees minu meelest äh, me mõtlesime juba algusest peale kaubakäitlusele, teie küsisite, kas see peaks olema hõlmatud või mitte, sest suunistes on kaubakäitlus olemas ja põhimõtteliselt ei ole õige et me eh, mõned teenused kõrvale jätame eh, teiste teenuste arvel. sest, sest eesmärgi saavutamiseks ei ole õige, kui me ühed teenused jätame välja ja teised hõlmame. ja nüüd viimased kaks küsimust, mis mulle esitati kas tekivad lisakoormused? ma ei usu, et tekib lisakoormus, sest et mitte Ehm, määrusest ise ei tulene lisakoormused, vaid koormus tuleb sellest, eh, kuidas seda rakendatakse. järelevalveorganit ei tohiks vaadata ehm, mingisuguse lisahalduskoormusena, nii nagu teistes süsteemides, nii nagu ütleski härra Bööd, sest et mõningates süsteemides töötab niisugune organ väga hästi, teistes mitte. aga ma arvan, et Euroopa määrusega peaksime me eh, astuma kõrgemale riiklikust tasemest ja e, Euroopa tasemel ei ole e, nagu teist võimalust. võib-olla ütlevad inglased, et meie jaoks see ei tööta. E, teised ütlevad jälle, et see töötab meie jaoks väga hästi. ja tegelikult mõnedel on vaja hoopis täiustada süsteemi kõrgem harmoneerimise tase on vajalik selleks, et oleks korralik konkurents, mitte ainult ture konkurents, turukonkurents, aitäh. suur tänu ja nüüd järgmisena läheme me Rotterdami sadamasse. härra Schonemaiker, viis minutit teile. Well, thank you, chair. aitäh, esimees. alustan lühikese ülevaatega Rotterdami sadama olulisusest. ma arvan, et te olete teadlikud, kui oluline sadam see on. meie aastaga on nelisada nelikümmend kaks miljonit tonni, nii et me oleme suurim eksportija Euroopas, me oleme investeerinud palju raha ja oleme tõeline väga oluline äh, majandusosaline kogu maailmas, me oleme väga olulised äh, nii madalmaade kui ka kogu maailma majandusele. ja ma tahan öelda, et äh, selle tööstuse reguleerimine sellisel kujul, nagu praegu on ette pandud, sellega tuleb väga ettevaatlikult ümber käia, sest tegemist on väga olulise sektoriga. ja see toimib hästi nii et äh, sekkuda sellesse sektorisse ilma sügavamate teadmistega sellest, kuidas see toimib, võib olla ohtlik. nüüd äh, minu teine slaid äh, räägib jällegi meie rollist sadamapidajana, võttes arvesse meie rolli maailma majanduses, on see muidugi väga oluline ka pidada silmas seda mõju, mis on sadamal. me on Rotterdamis selline lähenemine, mis põhineb ette, mis põhineb majanduse kasvul, me püüame edendada seda. ja väga oluline teema on ka võrdsed võimalused turul, nii et eh, on väga oluline, et Euroopa tasandil ja ka seadusandluses vähendada valitsuste või isegi täielikult eh, eemaldada valitsused riiklikud toetused, mis tõesti moonutavad turgu Euroopa sadamasektoris. nüüd äh, veel sadamateenuste määrusest. see läbipaistvuse artikkel, kui seda rakendatakse, siis ma arvan, et sellest on suur kasu. selleks, et teha selgeks, kuidas riigi abi rakendatakse Euroopas ja luua siis äh, Äh, võrdsed võimalused turul. me leiame, et äh, eraomanduses olevad sadamad ei, peaksid samuti olema määruse reguleerimise alas. et äh, ei oleks erinevad seadusandluste Euroopas erinevat tüüpi sadamatele ja jällegi ei tohi unustada seda, kui oluline mõju ja, ja mõjuvõim on sellel sektoril laevatamisel, me oleme seda näinud ka ja kujutage ette ja, ja me peame ju ka silmas pidama, et sadam ei saa oma asukohta lihtsalt muuta. nii et äh, seda tuleb ähm, arvestada. kokkuvõttes Rotterdami sadam on muidugi osaline süsteem, mis me tahame alu-, lepingute äh, äh, reegleid järgida, aga meile ei meeldi liiga ranged ettekirjutused, me ei soovi järelevalveasutust, sest madalmaades äh, on meil piisav järelevalve ja ka meie konsultatsiooniprotsessid klientidega on piisavalt head, meil on ka äh, süsteemid äh, juhtudeks, kui tekib äh, konflikte. ja sellega tulen määruse reguleerimisala juurde. me pooldame täielikult teenuse pakkumise vabadust. me usume tõesti konkurentsi. meile meeldib see, et me oleme konkurentsivõimeline sadam. ja muidugi on äärmiselt oluline, et äh, kõik oleks läbipaistev ja mitte diskrimineeriv. ja loogika oleks selge. nüüd täpsemalt, milline, millised on äh, taristutasud äh, Rotterdamis, kuidas see protsess toimib, me juba selgitasime, et meil on väga oluline äh, ettevõtlus, see tähendab, et meil on oluline pidevalt olla ühenduses oma klientidega, sadama kasutajatega, meil on ka vastav platvorm, kus me kohtume nendega. ja igal aastal toimuvad meil ümarlauad, et arutada sadama tulevikku muidugi me ei tee seda päris individuaalsel tasandil, see oleks äh, väga keeruline, nagu te mõistate, vaid äh, me teeme seda iga-aastase tegevusaruande kaudu, kus siis on ka need tasud välja toodud ja kui kellelgi on sellest hoolimata soov kaebus esitada, siis on alati võimalik pöörduda kohtu poole on ka vastavad süsteemid konkurentsiõigusega loodud. nii et meie leiame, et selline uus järelevalvesüsteem looks rohkem bürokraatiat. ja tekitaks väga pikad arutelud detailide üle ja äh, sellist süsteemi oleks võimalik kasutada, et oma turupositsiooni parandada. et oleks kahju, kui see ettepanek, mille eesmärgiks on tegelikult liberaliseerimine, harmoneerimine, võrdsete võimaluste andmine kõigile ähm, turuosalistele, kui me sellega tegelikult reguleeriksime üle valdkondi, mida ei ole reguleerida. kokkuvõtteks me muidugi tahame aluslepingute põhimõtteid toetada, aga me tõesti ei taha, et see regulatiivne raamistik meid takistaks liigselt. sadamatel peaks olema võimalus ise Äh, ise siis tegutseda ja oma tulevikku kujundada ja muidugi ka mängida oma rolli rahvusvahelisel turul ja olla konkurentsivõimelised. suur tänu! aitäh! Äh, äh, mul on päris, mul ei ole midagi selle vastu, kui me paar minutit üle lähme, aga kuna me alustasime juba kaheksa minutit hiljem, siis palun pidage kõne ajast kinni ja nüüd härra Fleckenstein. kui ma teist õigesti aru sain, siis ei taha te ju öelda, et ähm, kasu, sadamate kasutajatega ei tohiks olla arutelu, ei tohiks olla ka võimalust neil kaebusi esitada, vaid äh, nagu ma teist aru sain, siis te tahate öelda, et teil on juba olemas vastavad süsteemid ja ärge nüüd suruge peale meie uut organisatsiooni vormi, mis, mille tõttu me peame kõik ümber korraldama. ja ma olen teiega täiesti nõus, oluline on see, et sellised konsultatsioonivõimalused oleks võimalikud, et oleks asutus, mille poole pöörduda kaebuste puhul ja et kogu see süsteem toimiks hästi ja see ongi meie ülesanne, see hästi sõnastada. Teist saime niimoodi aru, et meil kõik juba toimib ja see, mis toimib, ei ole ju vaja muuta. härra Zaribi, jah, aitäh, esimees. mina äh, on, mul on päris mitmeid küsimusi, täpsemalt kolm äh,. kõigepealt komisjoni mõjuhinnangus on äh, on öelnud, et äh, paljud sadamad on olukorraga rahul, nii et, et kas täna on üldse vaja mingeid reforme läbi viia. Äh, teiseks, teenuse osutajad äh, sadamates. Teie seda teemat ei käsitletud, kas teie arvates turu liberaliseerimine ja konkurentsi avamine äh, Äh, ohustab siis äh, teenuste kvaliteeti, kas see ohustab ka äh, julgeolekut ja kui siis midagi teha, kuidas te siis seda teeksite, kas te keskenduksite lootsidele, pukseerimisteenuse paksujatele? minu arvates mingit vahet tuleb siin teha, sellepärast et selleks, et sadam saaks hästi toimida Äh, on vaja teatud meetmeid rakendada ja lõpetuseks läbipaistvus. Ähm, millised on äh, äh, need tariifid, millele te siin viitasite, milles osas tuleks saavutada kokkulepe? kuidas ähm, Äh, saavutada läbipaistvus, kas te olete valmis minema selles valdkonnas veelgi kaugemale selle ja viimaseks äh, see määrus äh, kuidas suudab, kes peaks neid protsesse kontrollima, kas see peaks olema mingi asutus riiklikul tasandil või Euroopa tasandil? Ehm, nii et, et mida te sellest asjast arvate, aitäh! aitäh, kas keegi soovib veel sõna saada, ei? siis üks küsimus minult, tuginen härra Sariibi küsimusele, ma ei saa päris hästi aru, mida Rotterdamis eh, sadam arvab nende süvendamise alaste ettepanekute kohta ja samuti eh, lootsiteenuste eh, kohta ja pukseerimisteenuste kohta Uh, uh, aitäh. kõigepealt äh, see, mis puudutab konsulteerimisprotsessi ja kuidas kliente kaasata. ma arvan, et põhimõte on väga lihtne, meil tuleb äh, äh, olla ühenduses sellega, kuidas sadamal läheb Äh, sest kui teie olete sadamapidaja, siis kliendid äh, peavad teiega suhtlema, seega on väga hea, et on olemas mingi konsultatsioonifoorum, aga asja ei maksa üle reguleerida. tuleb paika panna ainult põhimõtted, sellest meie arvates piisab. Äh, igalühel on oma viis, kuidas asju ajada. meie sadamas on selline süsteem olemas ja see toimib väga hästi. ja võib-olla veel üks täiendav märkus ja võib-olla tuleks äh, paika panna ka mingi kokkulepe sadamapidaja ja sadama kasutajate vahel äh, juhu ja kui äh, tariifide osas näiteks kokkulepet ei saavutata, siis on olemas ju võimalik pöörduda sõltumatu arbitraatori poole, nii et, et seda peaks sellisel juhul ka tegema Äh, asi ei ole küll otseselt juriidiline, aga siiski on tegemist vägagi tugeva protsessiga ja loomulikult meil on olemas ka tavaline õiguslik äh, süsteem. härra Saribi? jah, tõepoolest võib küsida, äh, miks on üleüldse vaja sadamate reformi, kui väga paljud kliendid on asjaga rahul? see on hea küsimus, võib-olla peaksite selle esitama minu asemel hoopis komisjonile lõppkokkuvõttes Äh, üks asi, mis meid puudutab, on sadamate rahastamine ja see, kuidas äh, Euroopa sadamaid kapitaliseeritakse, äh, kuidas toimub konkurents riigilt tuleva raha osas kui te kõnelete sadamateenustest, siis selle eest loomulikult vastutab sadamapidaja, sadamapidaja peab kasu-, tagama teene, teenuste kvaliteedi ja ohutuse. see tähendab ka seda, et sadamapidaja omab äh, siis õigust äh, määrata kindlaks, mis on hea kvaliteet, mis ei ole Äh, aga loomulikult kogu asi peab olema ka läbipaistev, äh, kvaliteedinõuded peavad olema paigas nende teenuste osas, mida sadamas otsustatakse. see on väga oluline, sellepärast et muidu sadama pidaja lihtsalt ei suuda äh, juhtida kogu seda valdkonda nii, et, et see oleks kooskõlas kvaliteedistandarditega ja eelkõige ohutusnõuetega niisiis äh, lõppkokkuvõttes ei tohi kvaliteedi vallas küll mingeid äh, erinevusi lubada. Äh, nii lihtne see asi ongi ning väga oluline on, et selles uues ettepanekus viidatakse ka nende teenuste kättesaadavusele, sellepärast et teatud teenuste väljavalimine on väga ohtlik kui on üks teenusepakkuja, kes teenindab ainult suuri kliente ja mitte väikseid, Äh, siis äh, tulemus on loomulikult selline, et väikeste ja keskmise suurusega äh, kasutajate jaoks tasud lähevad üles. kuidas suuremat läbipaistvust hindade osas saavutada? kui ma teist õigesti aru saan, te räägite hindadest sadama poole pealt ja erasektori poole pealt. läbipaistvus sadama poole pealt puudutab siis infrastruktuuri teenustasusid ja see tugineb konsultatsiooniprotsessidele ning kui on kaebus, siis saab pöörduda kas kohtusse või Konkurentsiameti poole. minu arvates on see tõesti väga läbipaistev viis, kuidas hinnad paika panna. rahastamise küsimus. see loomulikult tekitab ka hinnaerinevusi Euroopa sadamate vahel. mulle tundub, et need artiklid mis äh, tõesti äh, võimaldavad läbipaistvalt näidata, kuidas äh, riigi raha kasutatakse, on esimene samm võrdsete tingimuste loomise suunas ning ma arvan, et me peaksime väga selgelt paika panema, mis Euroopa institutsionaalses raamistikus on lubatud ja mis ei ole. räägime sadamate rahastamisest tervikuna, ma arvan, et see on väga oluline Äh, sellepärast et äh, niimoodi me parandame tõesti sadamasektori äh, kvaliteeti. kui me seda ei tee, siis me võime küll üritada väikeseid asju parandada ja ümber korraldada, aga mulle arv-, mulle tundub siiski, et see läbipaistvus sadamate rahastamise küsimuses on äärmiselt oluline kui me nüüd äh, räägime määrustest ja sellest, kas need peavad olema riiklikul tasandil või rahvusvahelisel tasandil, ma arvan, et äh, rahvusvahelisel tasandil midagi paika panna, äh, sellest ei tule mitte midagi välja, piisab sellest, kui asju tehakse riiklikul tasandil ja isegi sellisel juhul ei tohi, tohi hakata takistama siis hästi toimivate sadamate tööd ja sellele ma üritasin ka oma sõnavõtus tähelepanu juhtida teenusepakkujad ja seda, kuidas meie teenusepakkujate rolli näeme. meie arvates äh, turg on vaba, äh, eriti äh, mis puudutab puksiiriteenuseid, sildumisteenuseid, kui me kõneleme piloot, kui me räägime lootsidest, siis siin on asi natukene teistsugune, sellepärast et Eh, nende puhul on olulised ka eh, turvalisuse küsimused, aga üldiselt ma arvan, et ka nende tegevust tuleks eh, sarnaselt määratleda. praeguses ettepanekus minu meelest on lähenemine võib-olla natuke liiga lihtne, asjad on liiga lihtsalt määratletud ja võib-olla see, seda sõnastust tuleks muuta, aitäh. aitäh härra Schoenmakerist, nüüd läheme põhja poole, isegi kaugemale põhja kui Liverpool ja läheme Soome ja meil on siin Soome sadamate esindaja Anna-Leena Mägile. aitäh, esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, on väga hea täna siin olla, aitäh, et te andsite mulle võimaluse äh, kõnelda siis äh, sellest määrusest, mis puudutab sadamateenuseid Äh, mul on väga hea meel, et ma saan sõna võtta pärast Rotterdami sadama esindajat, äh, sellepärast et äh, mina kõnelen teile, kuidas on asi väikeste sadamate vaatevinklist nähtuna ning räägin siis sadamatest, mis seisavad silmitsi väga suure konkurentsiga. meil on suur konkurents Läänemere piires sadamate vahel ja samuti on meil äh, väga suur konkurents siis mitte Euroopa Liidu äh, sadamatega aastast äh, kaks tuhat viisteist, kui jõustuvad teatud direktiivid, tekivad meil, tekib meil konkurss ka veel alternatiivsete transpordiliikidega. nüüd, mida me sellest määrusest siis arvame? see eesmärk välja töötada, ühtne turg on väga õige. sadamasektor tõesti soovib edendada majanduskasvu ja heaolu Euroopas. Soomes meie toetame teenuste osutamise vabadust ning me soovime, et meil oleks ka raamatupidamise arvestuses suurem läbipaistvus. me soovime võrdseid tingimusi Euroopa sadamatele. aga mis puudutab nüüd seda konkreetset määruse ettepanekut, siis äh, tuleb küsida, kas selle ettepaneku sätted ikka edendavad seda, mida me tahame edendada. kas ähm, siin ei kehtestada üksnes äh, sadamapidajatele kohustusi? Äh, minu arvates peaks see määrus olema ka stiimul sadamatele oma teenuste arendamiseks Äh, see on see küsimus, millele me peame vastama, kuigi ma jah, tean, et äh, see protsess ei ole veel päriselt lõpule jõudnud. Äh, konkurents on äärmiselt oluline, see muudab turgu kogu aeg ning seetõttu mina leian, et igasugune reguleerimine peab olema väga paindlik, seetõttu ma ütlengi, et vähem on tegelikult rohkem Äh, praeguses ettepanekus on tegelikult väga palju selliseid sätteid, mis on liiga üksikasjalikud, liialt palju ettekirjutavad ning selline liiga äh, üksikasjalik määrus tähendab ka väga üksikasjalikke menetlusi äh, ja väga palju halduskoormust sadamatele, eriti väikestele sadamatele minu sõnum oleks selline, et määrused ja reguleerimine peaks olema lihtne ja paindlik. nüüd äh, määruse ulatus, äh, ma arvan, et äh, üle-euroopalist transpordivõrkude võrgustik on väga oluline, siin räägiti ka süvendamisest. ma arvan, et sadamate süvendamine peaks välja jääma ja seda põhjusel, et see on midagi, millega, mis on seotud infrastruktuuriga rohkem kui sadama klientide teenindamisega Äh, kuidas on lugu nüüd lootsiteenustega? Soomes me sooviksime, et äh, lootsiteenuste turg toimiks paremini, kui ta seda praegu teeb. ja seetõttu me sooviksid, et see äh, valdkond oleks määrusesse sisse jäetud. aga kuna ohutuse ja turvalisuse küsimused on selles vallas ka väga olulised, siis ma sooviksin, et meil oleksid äh, teatud tingimused äh, artiklis kuus, et me saaksime siis äh, piir, piirata sadamateenuse pakkujate hulka just ohutuse ja turvalisuse tõttu ja niimoodi saaksime siis võib-olla ka selle lootsiteenuste küsimuse lahendada. siis veel sõltuv teenusepakkuja. Soomes ähm, meil on äh, Äh, sellised äh, väikesed sadamad ja tõesti sadamad nii-öelda ise pakuvad teenust. Äh, meil ei ole selliseid struktuure, millest ettepanekus kõneldakse. natukene ka nüüd infot Soome kohta ja meie väliskaubanduse kohta. meie peamine turg on Euroopa, üheksakümmend protsenti meie kaubast äh, Äh, liigub meritsi ja kaheksakümmend protsenti impordist tuleb meile samuti meritsi. nagu te näete, äh, sellel kaardilt äh, on Soome justkui saar, see on riik, kus on pikad vahemaad ja meie sadamad sõltuvad vägagi palju Äh, Soome tööstuse struktuurist. meil on paar äh, väga suurt äh, globaalse haardega ettevõtet, just nimelt metsandus- ja paberitööstuses, samuti terase- ja metallitöö, metallurgiatööstuse valdkonnas ja siis on meil väga palju väikeettevõtteid ettevõtetel on oma äh, tehased just nimelt äh, rii-, riigi piires tavaliselt, äh, riigi põhjaosast lõunaosani välja ja, ja seetõttu meil on ka siis kogu rannik täis väikeseid sadamaid ja meil on ka siseveesadamad. mida see aga tähendab nüüd sadama sektori vaatevinklist? nagu te näete, meil on Äh, viiskümmend kaks sadamat, need sadamad on suhteliselt väikesed. Äh, meil on äh, kolm TNT võrgustikku kuuluvat sadamat ja need sadamad, mis meil on, tõesti konkureerivad omavahel, see konkurents on tõeline TNT võrgustikku kuuluvatest sadamast, siis äh, neid läbib peaaegu üheksakümmend protsenti väliskaubandusest ja peaaegu kogu siis reisijate liiklus toimub ka läbi nende sadamate. Äh, Soome puhul on väga traditsiooniline see, et, et meil on igal sadamal ainult üks-kaks suurt klienti. Äh, seega äh, Äh, on selliseid sadamaid, mille läheduses asuvad äh, tehased ja, ja selle tehase toodang äh, juba hõlmab siis kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti siis kogu selle sadama käibest. see on Soome puhul väga tüüpiline. kõnelejale öeldakse, et ta peab hakkama lõpetama Äh, siin on üks äh, pilt, äh, tahtsin teile näidata, et Soomes meil monopole sadamates ei ole. turuosad on siis üsna ühtlaselt jagunenud ja siis ülevaade veel väikestest sadamatest. tahaksin teile öelda, et sadamate töö on korraldatud väga erinevalt ning väikesed sadamad võivad tegelikult olla samuti väga tõhusad ja lõpetuseks äh, Soome sadamad alates järgmisest aastast on siis äh, osaühingu aktsiaseltsid ja minu äh, ettepanek on selline, et igasugune teenustasude määramine peab toimuma kommertsalustel me kohtume oma klientidega palju korda ja me, kordi aasta jooksul ja meil ei ole vaja mingeid eraldi kasutajate komiteed ja mis puudutab järelevalveasutusi, siis need meil juba on olemas, meil on olemas Konkurentsiamet ning nagu te teate, ja, ja nagu te teate, Soome on riik, kus on väga karmid talved. jah, me teame Soomet väga hästi, ütleb esimees ma olen isegi mõnes Soome sadamas ise käinud. ma üritan siin nüüd meeleheitlikult ajakavast kinni pidada. sellepärast, et meil on see saali kasutusaeg piisatud. Veneto regiooni külastajate grupp on meil siin, tere tulemast tegelikult te härra äh, Benaldo sõnavõttu ei kuulnudki, tema esitas Veneetsia sadamat ja kui ma kuulsin, et te tulete, ma arvasin, et te olete tema äh, tugiüksused, aga äh, ma mõtlesin, et härra Costa saatis kaardiväe härra Benaldot päästma, aga noh, tere tulemast. küsimused, härra Fleckenstein, ei ole küsimusi, proua Meissner? Yes uh,, Mrs uh, Mäkla, you mentioned there is jah Te nimetasite siin eh, seda, et eh, halduskoormus on liiga palju, te ütlesite, on liiga suur selle määruse järgi, te ütlesite, et seal on liiga palju detaile. ja millised on need detailid, mida te tahaksite, et me sealt määrusest välja viskaksime? kas on veel küsimusi? härra Kuhn, palun. aitäh. aitäh, Brian Ähm, et äh, tasud peavad olema ju kogu Euroopas ühtlased, millised on äh, püsikulud, millised on äh, siis muutujad. et erinevad reederid oleksid ka konkurentsid kas, äh, kui need kulud, need kulud oleksid enam-vähem võrdsed, kuidas seda Soomes, äh, kuidas sellega ümber käiakse oui.? härra Saribi, palun. aitäh, esimees, ma teen tõesti lühidalt Te mainisite täiesti õigesti, et Euroopas on väga palju kaubasadamaid ja väga vähesed nendest tegelikult kuuluvad üle-euroopalisse transpordivõrgustikku. minu küsimus on väga lihtne, mis puudutab seda kolmesadat eh, kahtekümmend kaheksat sadamat, eh, eh, nendes osades käib aastas vaid tuhandeid reisijaid, teistes miljoneid, kas Äh, kas saab äh, olla võimalik, et üks määrus äh, lahendab probleemi niivõrd erinevate sadamate jaoks, ma pean siin silmas sadamate suurust, nende käivet ja nõnda edasi, kas saab ühe määrusega kõiki probleeme lahendada? ja siis teine küsimus on samasugune, nagu just esitati. minu küsimus on aga niisugune. kui paljud teie sadamad saavad subsiidiume? võib-olla mitte ükski ei saa, aga ma ei tea. palun vastake nendele küsimustele. aitäh, härra esimees. Eh, võib-olla ma läheksin nüüd üle soome keelele proua Maisner, mis puudutab halduskoormust, siis üks näide see on artikkel neliteist. seal on väga detailselt kirjeldatud erinevaid menetlusi. minu arvates see tegelikult võimaldab meil ainult hinnata erinevaid menetlusi, aga ei vii meid eesmärgini. seda määrust peab lihtsustama niimoodi, et eesmärgid jäävad paika, aga ei ole koormavaid protsessi kirjeldusi. näiteks seal on kirjeldatud, kuidas kasutajate komitee koosolekud peaksid toimuma, kus kohas nad peaksid toimuma. ma arvan, et selle me ikka oskame küll ise välja mõelda seda ma mõtlengi selle halduskoormuse all. tegemist on liiga paljude detailidega määruses. ja kui ma nüüd teisest küsimusest õigesti aru sain, see puudutas hindamist või hindade kujundamist, siis Soomes on asjad nii, et erinevate sadamate hinnakirjad on olemas Äh, kodulehtedel ja ma arvan, et, et määrus siin midagi läbipaistvuse osas ei suurenda. meil on väga pikad kliendisuhted. ja kui meil on vaja hindu muuta, siis me saame seda ka oma suhete kaudu teha. nüüd küsiti sadamate suuruse kohta tõepoolest meil on eh, kolm eh, väga suurt sadamat ja siis on eh, kuusteist sadamat, mis on sellises üldises võrgustikus ja ülejäänud sadamad on väga tillukesed. Need sadamad, mis on tõelistel kommertsalustel, on väga tõhusad, eriti isegi kui nad on väikesed ja kui me räägime TNT võrgustiku põhieesmärkidest, siis ma arvan, et e, seda me suudame ka saavutada, kõik eesmärgid täita, kuigi üldine sadamate arv on väga suur. ja lõpuks mõned sadamad kuuluvad e, Eh, praegu eh, kohalikule omavalitsusele ja nad ei ole väga läbipaistvad. aga ikkagi neid rahastatakse klientidelt saatud rahaga. ja kõik reeglid, mis puudutavad taristut, on väga eh, karmid, sest et rakendatakse kommertskriteeriume. väga lühikene vastus Soome on ju Vene Föderatsiooni otsene naaber Peterburi ja seal varsti ähm, ehitatav uus sadam Ust-Luga, väga suur sadam, ei ole mingit läbipaistvust, infrastruktuur on avalikult rahastatud. kuidas te seda olukorda hindate seisukohast? me Euroopa Liidus oleme siin väga äh, Äh, edasi väga progressiivsed ja seal on hoopis teistsugune äh, süsteem, kas Snowdeniga või ilma. Russian... muidugi veel üks küsimus, mis sellega seostub. Vene äh, jäämurdjad, nemad kasutavad teiste riikide jäälõhkujaid väga harva. kas te võite ka seda kommenteerida? aitäh. tõepoolest, eh, tõde on ju see, et Ust-Luga sadam on eh, arenenud niimoodi, et tema käive eh, on nii suur nagu terve Soome riigi kaubakäitluse käive. ja muidugi me oleme huvitatud eh, transiitkaupadest, aga transiitliikluse eh, maht on olnud umbes seitse protsenti. ja tegelikult eh, seega see üldpilti ei muutu ei muuda, aga ikkagi transiitliiklus huvitab meid väga. loomulikult Vene sadamad võistlevad meiega. ja nüüd siis jäämurdjad või need jäälõhkujad. ma ei tea, kas ikkagi jää lõhkumisel on Euroopa turul võimalusi niimoodi, et nad peaksid olema lülitatud selle eh, eh, seaduse raamistikku ja nüüd meie äh, viimane kõneleja esindab Marseille sadamat. me tuleme jää lõhkumisest soojadesse vetesse, palun, sõna teil. aitäh, esimees, raportöör, daamid ja härrad äh, ma võtan siin sõna siis Marseille sadama direktorina aga ma olen äh, töötanud ka teistes Prantsusmaa sadamates ja seetõttu te näetegi siin slaididel viiteid tihtipeale ka teistele sadamatele. Äh, nüüd kõigepealt, milline on meie üldine arvamus sellest ettepanekust? Äh, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust komisjonile, et nad on valmis minema suure läbimapaistvuse suunas, et nad tahavad menetlusi ja protseduure harmoniseerida ja samas tagada ka sadamapidajate autonoomia. me oleme aga natuke hämmastunud nende vahendite üle, mis on valitud, nimelt on valitud siis äh, juba kolmandat korda määrus. niisiis äh, imetlen teie järjekindlust ning äh, võib-olla peaks valima mõne paindlikuma vahend, vahendi, mis võimaldaks arvestada sadamate suure eripäraga Euroopas. Eh, loomulikult tuleb austada ka aluslepingute põhimõtteid selle kõige juures. Eh, mulle tundub, et see ettepanek, mis meile täna on esitatud, sisaldab väga palju vastuolusid. Eh, kõigepealt siin on kõrvale jäetud siis lastikäitlus me leiame, et tegemist on, võib-olla on hea, et see on välja jäetud, tegemist on väga sotsiaalselt plahvatusohtliku teemaga, eriti Marseille sadama puhul see põhjustaks tõesti väga palju konflikte. Äh, aga samas naljakas on see, et me reguleerime sadamateenuseid ja jätame välja peamise teenuse, milleks on lastihaldus, käitlus. Äh, siis ähm, äh, nüüd, mis puudutab sadamapidajate tegutsemisvabadust, siis siia on seatud üsna suured piirangud. ja meile tundub, et siin natukene rikutakse lähimuspõhimõtet Eh, sellepärast et eh, see ei võimalda siis arvestada sellega, kuivõrd erinev on olukord sadamates. Eh, niisiis meie esimene reaktsioon oli tõesti natuke tõrjuv selle määruse suhtes. aja jooksul on meie suhtumine siiski natukene positiivsemaks muutunud, eriti kui parlamendil õnnestub seda määrust võib-olla Äh, muuta üsna tugevalt äh, selle, arvestades äh, siis praeguse versiooniga nüüd räägiksin konkreetsemalt asjadest, mis pakuvad huvi raportöörile. kõigepealt see määruse rakendusala, meie oleme seisukohal, et süvendamine tuleb välja jätta, sellepärast et see on seotud sadama infrastruktuuri Äh, haldamisega ja see ei ole mingi sadamateenus. ja artikkel üheksa tundub äh, meile olevat ka liiga keeruline. Äh, siin nõutakse sidet Äh, ja kontrolli siis äh, selle asutuse vahel, kes avaliku teenindamise äh, kohustuse seab ja selle operaatori vahel, kes, teenusepakkuja vahel, kes seda teenust siis osutab. mulle tundub, et need seosed siin on sellised, mis tegelikkusele ei vasta oleks väga tore, kui neid avaliku teenindamise kohustusi osutaksid siis erasektori teenusepakkujad, aga alati see nii ei ole nüüd, äh, mis puudutab tasaba, tasakaalu äh, läbipaistvuse ja ettevõtlusvabaduse vahel, siis meie seisukoht on väga lihtne. meie sadamas järgitakse läbipaistvuse direktiivi ja meil ei ole täna mingit äh, huvi kuhugi kaugemale minna, ma ei tea, miks oleks vaja veel mingit konkreetset läbipaistvuse määrust sadamate jaoks Äh, ja see äh, igatahes selline läbipaistvus äh, peaks piirduma nende teenustega, mille jaoks sadamad saavad raha riigilt. ma arvan, et me tegutseme vabal, avatud turul ning ma ei tea, Äh, kas äh, on vaja täielikult avaldada klientidele kõigi meie äh, tasude struktuur, loomulikult meil on olemas igasugused konsulteerimismenetlused, mis puudutavad ka siis tariifide varieerumist ja ka suuremaid makromajanduslikke teemasid nagu majanduse olukord, investeeringud, mida me teeme, etaloonid ja nõnda edasi nüüd eh, erasadamad, ehm, ma eh, toetan oma Rotterdami kolleegi seisukohta, meie arvates tuleks sellised sadamad välistada, see võib kaasa tuua konkurentsi moonutamise eh, ja Äh, võib-olla peaks rohkem pöörama tähelepanu sadama suurusele, äh, selle alusel otsustama, millised sadamad kaasata või ei. mulle tundub, et see läbipaistvuse direktiiv ja seal kehtestatud künnised on väga head. ja viimane punkt, äh, järelevalveasutus, Prantsusmaal selline järelevalveasutus on olemas, meil on olemas Konkurentsiamet mis tegeleb kõigi selliste küsimustega väga põhjalikult Äh, meil on ka kontrollikoda, mis äh, samuti tegeleb siis sellega, kuidas näiteks riigi raha kasutatakse ja esitab igasuguseid soovitusi selle kohta. Äh, ja kogu see süsteem toimib väga hästi ja meil ei ole küll veel mingit, me ei näe mingit põhjust lisada siia veel üks järelevalvekiht, mis lihtsalt tekitaks segadust. lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et äh, Ehm, mida me siis komisjonilt ootame? Ehm, äh, võib-olla äh, peaks käsitlema sellist sadamate jaoks uut teemat nagu energia, uutele energiaallikatele üleminek, mis Marseille sadama jaoks on väga oluline ja samuti on meie jaoks oluline menetluste lihtsustamine lihtsalt. ning loomulikult äh, huvitab meid ka kõik see, mis on seotud üleüldiselt sadamate tegevuse parandamisega ja ma ei ole oma kõneaega vist väga palju ületanud, aitäh. suur tänu, härra Fleckenstein. mul on ainult üks lühike küsimus puudutab äh, neid põhikirju, mida te mainisite. kas te selgitaksite, kuhu te tõmbaksite selle piiri, mida peaks avaldama, mida mitte, võib-olla ma ei saanud sellest äh, hästi aru. proua Vels. jah, ähm, suur tänu, härra Terje, kas te arvate, et see määrus on üldse vajalik? Portsjuse uuringus ju tuli välja, et äh, kaheksakümmend protsenti osalejatest oli turuga rahul ja mitmed sadamapidajad äh, leidsid, et, et siin ei ole probleemi. mida te sellest arvate? Eh, κύριε Τεριέ, δεν κατανόησα στην αρχή της παρεμβάσεώς σας. Mina tegelikult ei saanud aru teie ettekande alguses ühest asjast Teie ütlesite, et tegemist on kolmanda katsega komisjoni poolt tulla välja uue määrusega ja et teie ei saa sellest aru. kas te tahate, et midagi ette võetakse või te tahate, et tuleks uus tekst või tuleb eh, hoopis direktiiv? või te tahate hoopis, et komisjon midagi ei teeks? Eh, mina tahaksin esitada ühe küsimuse teenuste kohta, te rääkisite süvendamisest äh, ja sellest, et see tuleks sellest määrusest välja jätta, kuna äh, see äh, on rohkem seotud äh, infrastruktuuriga. mida te arvate aga pukseerimisest ja lootsiteenustest, kas ka need saaks välja jätta? Need on ju tegelikult kõik seotud ka ohutuse ja julgeolekuga, näiteks eriti lootside puhul ma tean, et meil on Prantsusmaal olemas süsteem, kus neid kolme asja nähakse enamasti äh, seoses ja süsteem nõuab ka suuri investeeringuid. Äh, äh, kas te arvate, et ka lootsiteenused tuleks siit sellest määrusest välja jätta ja te rääkisite ka sellest energiaallikate vahetusest. kas siin saaks Euroopa Liit midagi ära teha ja Äh, sadamad on tegelikult seotud mitte ainult kaubaveoga, vaid ka terit-, äh, territoriaalse planeerimisega, kas seda kõike peaks ka kuidagi arvesse võtma? Äh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et härra Terje. ma ei ole päris selge, kas ma sain aru, millist täpsustust härra raportöör nõudis. mida see, mida raportöör täpselt tahtis, et ma seletaks? Knut, can you redo your question? kas te esitaksite uuesti oma küsimuse? mäletate, mida küsisite? <laughs> jah, härra esimees, kas saaksite mulle öelda, kus ma üldse olen? ma tahtsin teada. mis puudutab läbipaistvust hindade kujundamisel, kus on seal see piir mis peab olema läbipaistev, kus te ütlete, et siin aitab, see on juba meie eraomanduses olevate sadamate huvi, seda ei ole vajalikkusel teada, palun. ma arvan, et väga raske on nõuda, et me täielikult äh, avalikustasime selle, kuidas me oma tasusid ja hindu paika paneme Äh, on loomulikult äh, teatud äh, hinnad, mille juhul me saame näiteks riigilt toetust, siis me peame loomulikult kõike avalikustama aga samas, kui me tegutseme kui tõesti vabad äh, Äh, ettevõtjad, siis meil peab olema vabadus klientidele mitte kõike seletada, seda enam, et me klientidega konsulteerime oma üldise poliitika vallas. aga võib-olla ei ole vaja hakata nendega kõike üksikasjalikult tariifide osas arutama. ja teine küsimus, jah, tõepoolest mina leian, et need vahendid, mis meil juba olemas praegu on, läbipaistvuse direktiiv, kontsessioonide direktiiv, need hõlmavad juba väga paljus ka selle konkreetse määruse eh, teemasid, nii et, et mulle tundub, et seda määrust ei ole tegelikult vaja ning eh, ma juba ütlesin, et komisjon on teinud kaks varasemat katset seda asja reguleerida ja nüüd on tegu juba kolmanda määrusega, mulle tundub, et Äh, siin, siin kõneldi äh, määrusest kui hullusärgist, see on tõesti äh, mingi äärmiselt kitsendav ja piirav vahend. ja kui komisjon sellist, ma ei saa aru, miks komisjon sellist lähenemist jätkab, me oleme teile korduvalt öelnud, et me ei soovi määrust meil on vaja sellist positiivset lähenemist asjale selleks, et asjad areneksid aga meie leiame, et direktiivid on üsna palju paremaks vahendiks ja need direktiivid, mis meil praegu on, juba hõlmavad seda teemavaldkonda üsna põhjalikult nüüd süvendamise teema juurde tulen, ei tule enam tagasi, aga mis puudutab nüüd lootsiteenuseid, siis mulle näib, et see süsteem toimib praegu väga hästi siin eh, jah, räägiti nendest turvalisuse kaalutlustest, nendega tuleb loomulikult alati arvestada ja võib-olla teatud äh, turgudel äh, võib-olla tuleb toime üks äh, teenusepakkuja, mõnedel turgudel oleks vaja neid rohkem. meil on siin vaja pöörata tähelepanu ka tagatistele, tariifidele ja nõnda edasi. aga kui nüüd rääkida pukseerimisest, siis meil see eksisteerib selline süsteem, Eh, mis pakub välja siis, kui palju, eh, kehtestab nende puksiirlaevade konkreetse arvu ja nõnda edasi ja näiteks eh, oletame, et kui neid laevu on kuus, siis kui sinna peaksid hakkama tulema turule veel ka teised teenusepakkujad, siis tekivad loomulikult turvalisuse probleemid. ja nüüd Ähm, kuidas ähm, me sellesse määrusesse suhtume, meile tundub puhtalt teenusepakkujate seisukohalt, äh, meile tundub, et meie huvidega ei ole piisavalt arvestatud. Ähm, äh, mulle näib, et äh, siin mainiti juba jah, seda energiaallikatel, ühelt energiaallikalt teisele üleminekut Marseille sadamas Äh, meil on olnud siin äh, väike naftašokk viimase viie äh, aasta jooksul ja meil on vaja, et me ehitaksime üles uue majandusmudeli ja meil on loomulikult vaja uusi algatusi. suur tänu, härra Terje ja nüüd me anname sõna viieks minutiks komisjonile. viis minutit. suur tänu, esimees. ma tahan tänada eh, sadamate esindajaid, kes on rääkinud meile oma arusaamast asjast. ja ma ei taha kahtlemata kõikidele küsimustele vastata, aga toon välja mõned asjad selle ettepaneku osas on, on komisjon pidanud läbi palju konsultatsioone, oleme seda teinud kahe tuhande seitsmendast aastast saati. kaks tuhat üksteist tulime me välja ettepanekuga ja ma arvan, et kõik, kes istuvad seal presiidiumi laua taga, peavad sellega leppima, nii et ma arvan, et teil ei ole õigust meid süüdistada selles, et me pole pidanud konsultatsioone. Te ütlesite et sadamad töötavad hästi, aga ma tuletan teile meelde, et mõnede teenuste puhul on tarbijate rahulolu alla viiekümne protsendi. me oleme viinud läbi uuringud, nelikümmend protsenti Euroopa sadamate infrastruktuurist jääb alla maailma tasemele. mis puutub logistikat, siis on Euroopa Eh, Euroopa Liidu logistikat, siis on Euroopa Liidu maid, kes jäävad seitsmekümne kuuendale kohale eh, maailma edetabelis ja eh, meie ambitsioon oleks ikkagi see, et kõik sadamad töötaksid ülihästi ja tegelikult eh, minu arvates see eh, eh, hullusärgi termini kasutamine ei ole üldse proportsionaalne, see on täiesti veider, sest te, te olete kõik ju näinud, millised on reeglid lennunduse puhul on, millised need on eh, eh, raudteede puhul ja nüüd vaadake, mis siis on, eh, mis siis on sadamate puhul, seal on ainult paika pandud põhimõttelised asjad, mis on olemas Euroopa Liidu aluslepingus, seal öeldakse, et, et on vaja konkurentsi tagada, et peavad olema võrdsed tingimused, see lihtsalt käsitleb eh, sadamaid kõige üleüldisemas plaanis ja teie ütlete, et see on hullusärk. Äh, sadamate korraldus äh, on äärmiselt oluline ja see on paika pandud sellesse määrusesse. nüüd mõned detailid. Teie rääkisite äh, läbipaistvusest, riigiabist sadamatele ja mul on hea meel, et me oleme selles mõttes ühel meelel. Te rääkisite ka niisugustest küsimustest nagu eh, kas teatud, eh, kas teatud eh, teenused peavad olema hõlmatud või mitte. näiteks lootsimine, selle puhul on kõige olulisem turvalisus ja et ei valita endale paremaid kliente. ja kui te suudate kõike seda tagasi tagada, siis on väga hea ja loomulikult meie komisjonina ei taha ju mitte mingit mingil juhul, et eh, standardid langeksid ükstaskõik kus kohas Euroopas. nüüd halduskoormus, bürokraatia. Teil eh, ei ole mingisugust eh, raporteerimiskohustust, vaid lihtsalt teie peate säilitama oma andmeid ja kui on vaja, siis inimesed tutvuvad teie Eh, andmetega. me ei nõua, et loodaks mingisuguseid uusi struktuure ja raportöör Fleckenstein ütles, et kui eh, tegemist selle järelevalveasutusega on ainult, eh, on ainult kaebuste haldamine ja kaebuste käsitlemine, siis on asi väga hea, kui teil on kõik need asjad korras, siis te lihtsalt teete kastikese, linnukese oma ee, eh, küsimustiku kasti aga, aga, aga, aga nelikümmend protsenti Euroopa sadamatest ei vasta nõuetele. see on põhjus, mikspärast me ee, eh, selle töö ette võtsime. nüüd, eh, daamid ja härrad, me oleme selles samas ee, ruumis rääkinud üle-euroopalistest võrgustikest. seda Eh, võrgustik on ehitatud üles kolmkümmend aastat ja põhiline eh, alus sellele on just turvalisus, turule juurdepääs, eh, võrdsus kõikidele ja teie ei saa nüüd praegu öelda, et need printsiibid lendavad aknast välja, kui me räägime sadamatest. Need Eh, kõik see on hoopis teie töö, teie peate aitama meil eh, neid viimase kolmekümne aasta põhiprintsiipe eh, Euroopa sadamate süsteemis ellu viia, sest need on väravad maailma ja need on ka Euroopa kasvumootorid, aitäh! suur tänu! ja nüüd siis raportööri lõppsõnavõtt, palun, härra Frankenstein. aitäh, härra esimees. suur tänu kõigile, kes meil siin täna aitasid edasi jõuda oma kommentaaridega. ma ei taha kõiki küsimusi käsitleda, ma arvan, et see ei ole täna ka minu ülesanne. me oleme teadmiseks võtnud, et on erinevaid arvamusi selles suhtes, kuivõrd peaksid eraomandis olevad äh, äh, sadamad olema hõlmatud selle määrusega. kuulsime ka, et me peame väga täpselt selle üle mõtlema tasude puhul, mis on veel läbipaistev ja mis läheb juba üle piiri ja kahjustab sadama majanduslikke võimalusi ma tahaksin veel midagi öelda, me ei rääkinud sellest küll delegeeritud õigusaktid selles kontekstis. Need peaks äh, kasutama võimalikult vähe. veel üks küsimus, millest täna ei räägitud. võib-olla ei ole see ka nii oluline, aga sadamate autonoomiat tuleb tugevdada selle määrusega. minu meelest on see väga oluline ja need sadamad, mida ma ka olen külastanud, kus sadamad asub, määratakse kindlaks pealinnas, mitte sadamate endi poolt, kindlasti ka nõustuksid minuga siinkohal. mis puudutab äh, turgusid, siis Äh, siis ma saan aru, et süvendamist, süvendamine siis ei kuulu selle ähm, määruse reguleerimisalasse. ja jah, ma võin sellega ka nõus olla, kuid sellegipoolest peab olema tagatud läbipaistvus. turule juurdepääs, see on natuke teine küsimus. mul on väga hea meel, et äh, last ja reisijad jäävad välja. kaks väga ebaõnnestunud. ma tean, et meie külalised on siin veidi teisel arvamusel, aga me peame siin veel aru pidama. väga oluline on ka konkurentide arvu vähendamine siin peab see olema ka majanduslikult mõttekas. väikeses sadamas ei saa kaks konkurenti omavahel konkureerida, kui ühel ei ole tegelikult seal midagi teha. mis puudutab kasutajate konsulteerimisõigust ja järelevalveasutust, selle kohta kuulsime palju siin tuleb neid küsimusi veel kindlasti täpsustada, aga tuleb jääda ikkagi selle juurde, et me ei saa siin, me peame siin arvestama seda, et on vaja erinevaid lahendusi, tegemist peab olema sellise tööriistakastiga. ma arvan, et siin on võimalik leida lahendus. ja ütleksin veel midagi tulevikuperspektiivi silmas pidades. esiteks, see määrus ei ole äh, nii-öelda tühjas ruumis. me peame siin arvestama ka kontsessioonidirektiivi. Need äh, on ju omavahel seoses, nagu ka mõned kolleegid mainisid. me jõudsime üksmeele kontsessioonidirektiivi suhtes, nii et loodan, et need sobivad ka omavahel kokku. ja teiseks, need dokumendid, mida me nüüd äh, järgmisel aastal ootame, peavad samuti toetama äh, seda äh, seda määrust ja need tulevad äh, siis äh, liikuvuse äh, peadirektoraadist, mitte konkurentsi peadirektoraadist. meil on siin üsna palju muudatusettepanekuid äh, detsembri lõpuks, siis äh, loodetavasti oleme nende üle arutanud ja loodan, et saan ka variraportööridel nüüd peagi aru pidada nende üle. meil ei ole nii väga palju aega detsembri algusest kuni kuskil jaanuari keskpaigani, me peaksime seda aega hästi kasutama, et äh, pidada arutelusid nii omavahel kui ka sidusrühmadega. nii et me äh, saaksime siin laiapõhjalise toetuse oma külaskäikudel erinevatesse sadamatesse kuulsin enamikelt sidusrühmadelt, et võiks lõpuks ometi selle arutelu lõpule viia nii, et kõigile osalistele oleks siis mõneks aastaks rahu majas. ja ma tänaksin teid veel kord teie abi eest selle juures. suur tänu, härra Fleckenstein. nüüd enda poolt ma kinnitan teile, et me tõepoolest loodame saada kahekümne kuuendaks novembriks eh, raporti eelnõu valmis ja e, siis pärast seda me paneme paika ka muudatuste esitamise tähtaja ning vähemalt kaks korda arustame, arutame me seda teemat transpordikomisjonis uuesti. mulle tundub, et härra Flinkensteinil on üsna raske töö käsil. see esimene võtmetähtsusega küsimus, mida ta peab esitama, on see, kas ettepanekut saab parandada niimoodi, et eh, ettepanek muutub paremaks või me läheme hoopis seda teed, et me lükkame selle ettepaneku tagasi. on eh, nüüd väga raske ette kujutada, et kui me jätame kaubakäitluse kõrvale kui me võtame sealt ära lootsimise ja veel üks ja ühe ja teise ja kolmanda asja, siis ei jäägi midagi järele. ja raportöör eh, peab eh, rääkima komisjonile, mida tema arvab, kuidas meie peaksime edasi liik-, liikuma eh, selle konkreetse komisjoni ettepanekuga. aga tänased et Eh, ettekanded ja ka küsimused, mida esitasid parlamendiliikmed, on heaks alguseks, et sellest transpordi vallast sotti saada. aga nüüd komisjon eh, tegi teatud märkusi, aga tegelikult mina küll ei usu, et see määrus, mis puudutab raudteeliiklust, on nüüd maailma parim asi. Äh, meie ettepanek äh, lennunduse osas, eriti mis puudutab lennujaamu, äh, jäi toppama nõukogusse, sealt ei lähe mitte midagi edasi, see on üks selline hea näide, kuidas edasi liikuda maismaatransport, meil oli täna hommikul väga huvitav arutelu ja on täiesti selge, et paljud komisjoni liikmed ei pea ka seda suurepäraseks dokumendiks aga noh, vaatame siis, mis siis lõpuks sealt pesumasinast järgmiste nädalate jooksul tuleb. ma tahan tänada ehm, ehm, Marseille esindajat, ehm, Soome esindajat, Rotterdami sadama esindajat, härra Stefano Renaldot Veneetsiast ja Richard Birdi Ühendkuningriigist Eh, kes ühendab suurimaid eh, sadamaid, nii et nad eh, tegid väga olulise panuse meie töösse ning ma tänan ka kõiki parlamendiliikmeid. ning me ootame huviga härra Fleckensteini raporti eelnõud. aitäh, selle teemaga me oleme lõpule, lõpule jõudnud.